tekib siis äh, parlamendis vaba ametikoht alates kuueteistkümnendast juulist kaks tuhat kümme. samuti tahaksin teile teatada, et vastavalt kodukorra reeglile kolm lõigetele kolm ja neli Äh, on õigusasjade komisjon äh, viiendal juulil toimunud istungil kontrollinud äh, järgmiste inimeste mandaate. härra Bela Kovatš, tema volitused jõustusid kolmkümmend üks mai kaks tuhat kümme, proua Iltiko Kalperes ja härra Keith Taylor teisest juunist kaks tuhat kümme ja härra Lukas Hartong ja Jan Mulder jõustumisega kahekümne teisest juunist kaks tuhat kümme. ja seetõttu ma teen ettepaneku need mandaadid kinnitada kas on veel mingeid kommentaare? seega mandaadid on kinnitatud. istungi protokoll esitatakse parlamendile järgmise täiskogu all.